härra Kasparek, üks minut. president, daamid ja härrad, ma hääletasin EL-i Donau piirkonna strateegia resolutsiooni ettepaneku poolt. Euroopa Liit vajab taolist strateegiat ja selle rakendamist, mis Äh, kiirendab integratsiooni selles piirkonnas ja avaldab otsest mõju selle piirkonna elanikele. ja see teeb ainult head meie elanikele ja seetõttu ma hääletasin selle poolt. suur tänu, lugupeetud härra Kaczmarek ja järgmisena saab sõna härra Posselt üheks minutiks. president ma toetan Euroopa Liidu Donau piirkonna strateegiat, mis on äärmiselt euroopalik strateegia. me räägime sidemetest Saksamaa, suhetest uute liikmetega, näiteks Bulgaaria, Rumeeniaga. see seob ka uued kandidaatriigid, näiteks Horvaatia Euroopa Liiduga ja ka taoline riik nagu Serbia, mis samuti tegutseb selle nimel, et astuda Euroopa Liitu ja loomulikult ma räägin siin ka Montenegrost ja teistest äh, Eh, kes ühinevad selle piirkonna perekonnaga, kuigi nad ei asu ise Donau kallastel, kuid nad kuuluvad sellesse geograafilisse piirkonda, laiemasse piirkonda. kui me räägime Baierimaast, siis kui Baierimaa oleks sõltumatu, siis pärast Rumeeniat oleks ta suurim iseseisev riik Donau kallastel ja seetõttu on suur huvi Donau strateegia vastu ja mul on hea meel, et me edendame seda strateegiat ja saavutame ka edu selles valdkonnas suur tänu, härra Posselt ja järgmisena härra Hannan. president, veel kord me näeme seda, kuidas Euroopa Liit äh, äh, äh, rahumotiivile ja mitte tulemusele. me just lõpetasime arutelu mõistes hukka inimõiguste rikkumised Hiinas, aga mille tegelikult Euroopa Liit tegelikult maailmas teeb, isoleerides Taiwan'i, me põhimõtteliselt leppisime relvamüügiga Beijingi kommunistlikule režiimile relvamüügi selleks, et luua rivaalitsev süsteem USA GPS-le, mida president Chirac nimetas äh, me räägime inimõigustest, usume nendesse ja samas me saadame raha Hamasile, me ei tegele Kuubas kastruvastaste dissidentidega, me ei arvesta demokraatiaga omaenda riikide piirides, kui me räägime rahvahääletust ja vaadake meie tekste inimõiguste alastel resolutsioonil, meil on saadame nüüd parunes Ashtoni kui meie kõrge esindaja Iraani ja Kuubasse ja nendesse kohtades, eh, rääkimaks, et nende demokraatia ei ole piisav, ta ei ole kunagi oma karjääri jooksul kunagi käinud hääletamas hääletuskassi juures või kutsunud oma kaasmaalasi tema poolt või vastu hääletama. ma õnnitlen Massachusettsi häid inimesi, kes astuvad vastu äh, Äh, ülemäärase maksustamise vastu Massachusetts osariigis. Äh, see on revolutsiooni algus, sest makse ei tohi ilma avalikkuse toetuseta äh, kehtestada ja me vajame ka sellist revolutsiooni Euroopas. härra Häänan, ma andsin teile pool minutit rohkem kui ette nähtud. härra Petrovski Äh, kahjuks ei ole saalis. siiski, tänan, president. ma tahaksin avaldada rahulolu selle üle, et Euroopa Parlament kiitis heaks resolutsiooni äh, hiljutiste rünnakute äh, hukkamõistmiseks oli koostööde kogukondade vastu. Äh, parlamendisaadikud tunnevad nördimust selliste rünnakute pärast äh, kristlike kogukondade vastu, sest see on rünnak meie põhimõtete vastu, meie kui me oleksime olnud veendunud ja kindlad oma põhimõttele, siis me oleks äh, heaks kiitnud kahe fraktsiooni ettepaneku, äh, mis mõistis hukka Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse krutsifikside teemal. me ei tohi unustada, kui oluline on ristiusk olnud meie ajaloos ja kultuuris ja me peame kaitsma selliseid põhimõtteid nii Euroopas kui ka mujal kolleegid, ka mina andsin teile sõna, kuigi ma oleks võinud sellest loobuda, sest hääletuste selgitused on lubatud ainult Donau strateegia teemal ja mitte teiste kiireloomuliste resolutsioonide teemal. nüüd, kui te olete sõna juba võtnud ja oma sõna äh, võtta ära pidanud, ma tahan teile meenutada seda järgmiseks korraks. Te peate võtma sõna oma hääletuste selgitamisel kiireloomuliste resolutsioonide teemal ja see kehtib ka registreeritud sõnavõtjate kohta võib selgitusi anda ainult Lõuna strateegia resolutsiooni teemal. härra Tšerneski. president, daamid ja härrad. ma sooviksin rääkida tema diskrimineerimisest kristlaste vastu Aafrikas ja Aasias, aga loomulikult ma räägin tähtsamast asjast, näiteks Donaust, Dona on Euroopas pikkuselt teine jõgi pärast Volgat, ainult Donau voolab läbi kümne Euroopa riigi. seetõttu me peame võtma vastutuse ka selle piirkonna eest, sest osaliselt Donau piirkonna riikidest on praegu sügavas kriisiolukorras ja nende seas ka Euroopa Liidu liikmesriigid seetõttu me peame üles näitama omalpoolset solidaarsust. suur tänu ja lõpetuseks härra Liberatski. suur tänu, president, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, Euroopa Liidu toona piirkonna strateegia resolutsiooni poolt. see tõest-, tõstab seda, et me oleme avatud konkreetsele piirkonnale, millel on ühiseid jooni nagu näiteks pikk jõgi, mis voolab läbi selle piirkonna. mul on hea meel, et et Euroopa konservatiivide reformistide poolt esitatud muudatusettepanekud jäid resolutsioonist välja ja resolutsioon säilitas oma selguse. ma sooviksin nüüd, nüüd et ka teised piirkonnad satuksid meie tähelepanu keskmesse, võib-olla ka Ooderi piirkond. suur tänu, härra Liberatski. härra Metsaarus én a kínai emberi joghoz szeretnék röviden hozzászólni, hogy miért szavaztam meg. Ja, suur aitäh, härra president, ma tahtsin sõna võtta Hiina küsimuses ja selgitada, miks ma hääletasin resolutsiooni poolt. ei, see ei ole võimalik. hääletusi ei ole võimalik selgitada kiireloomulistes küsimustes eh, kui ainult toona strateegia osas, see ei sõltu minust, ütleb eh, president väga hea, kui teisi sõnavõtusoove ei ole, siis äh, protokoll esitatakse heakskiitmiseks järgmisel sessioonil ja kui vastuväiteid ei ole, siis äh, heaks kiidetud resolutsioonid edastatakse neile, kellele määratud. ja sellega on istung lõppenud tänaseks.